nüüd äh, tavalise seadusloome menetluse raames vastu võetud äh, aktide allkirjutamine, tahaksin teile meelde tuletada, et kolmapäeval koos pre nõukogu presidendiga kirjutan alla siis ähm, kuueteistkümnele sellisele aktile, see on kooskõlas ka parlamendi